pärast äh, härra Josu Joriste Abansi äh, tagasiastumist siis parlament vastavalt äh, oma kodukorrale kuulutab vakantseks tema koha kahekümne kaheksandast veebruarist kaks tuhat kaheksateist ning teavitab pädevaid asutusi.